kolleegide hulgas äh, lobitööd, sest et nende enda kodumaa kolleegid on ju nõukogus. lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise, hääletamine toimub enne ja homme, ütleb proua president, vastavalt päevakorrale. jõuame nüüd äh, komisjoni avalduse punktini ja komisjon teeb avalduse mänguasjade ohutuse teemadel. ja siinkohal annaksin sõna äh, volinik härra Verhoigenile, palun, härra Verhoigen. proua president, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid, äh, alati enne jõule äh, räägime me mänguasjadest ja loomulikult õigusega, sellepärast et praegu on see aeg, kus inimesed on väga huvitatud mänguasjadest ja mul on väga hea meel, et me seda kommet kordame ka sel aastal. nimelt räägime siis mänguasjade ohutusest ja Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu üheskoos saavad arutada, mida me oleme teinud mänguasjade ohutuse äh, valdkonnas ja kuidas me oleme erinevaid väljakutseid käsitlenud. tänases äh, arutelus keskendume me äh, tänane arutelu on algatatud sellepärast, et Saksamaa televisioonis on olnud mitmesuguseid uurimusi ja samuti Föderaalne Uurimisagentuur ja Järelevalveagentuur on viinud läbi uurimused seoses mänguasjadega ja on äh, pöördunud komisjoni poole ja pöördunud äh, föderaalse valitsuse poole. ja äh, neid asju on käsitletud ka ajakirjanduses tegemist on väga tõsise probleemiga, väga tähtsa küsimusega ja hoolimata sellest, et me peame lähtuma ainult pressi ja te teadetest, siis tuleb meil seda küsimust käsitleda. paistab, et tegemist on nelja erineva asjaga. kõigepealt üks küsimus, millele on lihtsam vastata Saksa järelevalveagentuur väidab, et tü-, Saksamaa turul on mitmeid mänguasju, mis ei ole kooskõlas Euroopa Liidus mänguasjadele kehtestatud ohutusnõuetega. Need ohutusnõuded on selged ja selge on, et kui liikmesriigis äh, tuvastatakse selliseid mänguasju, tuleb sellest investeerida, äh, tuleb sellest informeerida koheselt kõiki teisi liikmesriike ja komisjoni, selleks et saaks võtta vajalikke meetmeid ja kõrvaldada turult kõnealused äh, tooted kohe ja kõrvaldada kõnealused tooted ka teistest Euroopa liikmesriikidest ning kehtestada ka impordikeeld, kui see peaks olema vajalik. ma loodan, et Saksa ametivõimud võimalikult kiiresti saadavad sellekohase teate teistele liikmesriikidele ja komisjoni läbi RAPEX-i võimalikult, võimalikult kiiresti ja ma võin teile lubada, et komisjon äh, viivitamatult äh, asub tegutsema. aga nagu öeldud, siiamaani ei ole me saanud Saksa ametivõimudelt mingisuguseid, mingisugust informatsiooni selle kohta. turu järelevalve äh, on ainult liikmesriikide pädevuses, nii et äh, ei nõukogu komisjon ega parlament äh, ei oma vahendeid selleks, et teostada turu järelevalvet. see on liikmesriikide ülesanne, seda eranditult. mis puudutab kehtivat äh, mänguasjade direktiivi, siis on liikmesriikide kohustus teostada turujärelevalvet ja kui ma loen uudiseid Saksamaa kohta, mm, nimelt ja, ja siis äh, ma võin öelda, et Saksa valitsus äh, on kohus, kohustunud tagama, et Järelevalveamet vastab ka uue direktiivi nõuetele. siis järgmine küsimus, mis siinkohal tekib, on üks vana teema, mida me oleme arutanud parlamendiga juba korduvalt seoses mänguasjade direktiiviga. siin oli suur hääletamine parlamendis ja suur enamus toetas seda lähenemist, nimelt kohustuslik mänguasjade sertifitseerimine Äh, sõltumatu asutuse poolt, äh, selle ettepaneku tegi äh, Saksamaa ja mitmed järelevalveametid toetasid seda. see ettepanek lükati tagasi, sellepärast et kolmandate, kolmanda poole, poolne sertifitseerimine ei suurenda mänguasja ohutust, sellepärast et sertifitseeritakse prototüüpi aga prototüüp ei ole sageli probleemiks, vaid nagu me teame, on mänguasjade puhul oluline kogu tootmisprotsess ja see, kas kogu tootmisprotsess vastab rangetele nõuetele, mis meil on kõikidele äh, tarnijatele ja, ja alltarnijatele seoses tootmisprotsessiga. ka mänguasjade puhul äh, jääme me selle põhimõtte juurde, et äh, tootja, äh, tootjal lasub vastutus äh, mänguasja ohutuse tagamise seisukohast ja tootjad ükskõik kus maailmas nad ka ei asuks, ei saa sellest vastutusest kõrvale hiilida. kui meil on mingi konkreetse riigi ohutusega tegemis, tegemist ja probleeme, siis me peame selle konkreetse riigi tootjatega läbirääkimisi pidama nii, et tootmisprotsessi parandatakse me teeme seda äh, seoses Hiinaga, meil on Hiinaga väga tihedad äh, sidemed, me töötame selle nimel, et maailma suurim mänguasjade tootja riik oma, oma tootmises äh, vastaks ka meie ohutusstandarditele ja seal on veel palju jäänud teha, ära teha. siis veel, mis puudutab kemikaale ja raskmetalle mänguasjades, see on üks väga äh, Äh, tundlik punkt, väga tundlik teema. mina olen oma töötajatele öelnud, et oluline on, et selles valdkonnas, mänguasjade valdkonnas kehtiksid võimalikult ranged äh, meetmed. nõukogu ja parlament olid sellega nõus. ja see tähendab seda, et uue direktiivi piirmäärad, mis asub, mis jõustub kahe tuhande esi, üheteistkümnendast aastast, et need ohtlike ainete lubatud piirmäärad peavad olema äh, täidetud lähtuvalt äh, nendest äh, andmetest, mis meil olid sel ajal, kui direktiiv vastu võeti. aga me ju teame, et see on protsess, mis on kogu aeg muutumises, kogu aeg muutuvad meile kättesaatavaks uued uurimustulemused ja me oleme seetõttu ühiselt vastu võtnud ka sätte, et kui uued teaduslikud näitajad tõestavad, et meie poolt paika pandud piirmäärad on liiga kõrged, siis koostöös parlamendiga saame me kiiresti direktiivi parandada äh, sellele vastavalt. ja riskihinnangu äh, teaduslik äh, komisjon peab äh, selle kohta oma ettepaneku esitama. kaks korda oleme me Saksa ministrilt kirja saanud äh, ja siin ma mõtlen siis Saksa põllumajanduse ja tarbijakaitseministreid ja tegemist oli kaadmiumiga ja kohe esitati see küsimus meie teaduslikule komisjonile ja seda me eh, tegime seoses ka teiste metallidega ja me eeldame, et me saame kahe tuhande kümnenda aasta esimese poolaasta jooksul äh, selle kohta tulemused ja kui selgub, et tõesti on uusi äh, teaduslikke avastusi, siis teeme me kohe me astume meet-, astume samme selleks, et parandada veel mitte jõustunud mänguasjade direktiivi ja kehtestada madalamad lubatud ohtlike ainete tasemed. ja siis, mis puudutab polütsüklilisi lõhnaaineid, millega me puutume kõik kokku kogu aeg. me isegi ei tea ju tegelikult, milliste kemikaalidega me iga päev kokku puutume siis ka polütsükliliste lõhnaainete puhul oleme me, on meid teavitatud, et piirmäärad nende ainete puhul on võib-olla et e, piirmäärad on paigaldatud nii, et e, neid tuleks võib-olla kohandada selle kohta peab oma seisukoha esitama ka meie teaduskomisjon. see on probleem, millele ei saa, mille kohta ei saa seisukohta võtta ainult poliitik, tegemist on tehniliselt keerulise küsimusega ja pean avalikult välja ütlema, et need väga keerulised füüsilised äh, arvutused, äh, teaduslikud analüüsid on äh, mulle mõnikord ka mõistatamatud ja kui ma suudaksin teile need teadusuuringute tulemused äh, esitada ja, ja need arvutused esitada, siis ma olen kindel, et väga paljud teist ka ei mõistaks neid. niisiis, me peame usaldama selle ala eksperte. ja see muudab olukorra keeruliseks, me teame ju, et ajaloost võib tuua korduvaid näiteid selle kohta, kuidas täiesti äh, üldsuse poolt äh, toetatav üldsuse poolt tunnustatud hüpotees osutub valeks. ja samas äh, hüpoteesid, äh, mi-, mida me ei pea tõeseks, osutuvad lõppkokkuvõttes tõeseks. meie ei saa poliitikutena teadlaste äh, tulemusi küsimärgi alla saada. meie peame omalt poolt mõistma et meie eeskirjad siiski põhinevad teaduskomisjoni uuringutulemustel ja nende soovitustel ja seda ka mänguasja ohutuse valdkonnas. aga ma võin teile kinnitada, et see küsimus on minu jaoks nii südame peal, nii tähtis, et kõik võimalused, kõik viited selle kohta, et on uusi näitajaid, uusi arenguid teadusvaldkonnas, et kõiki neid äh, viiteid võetakse tõsiselt ja esitatakse teaduskomisjonile. ja siis viimane punkt, mida ma tahtsin käsitleda, millest on väga kahju. ühe liikmesriigi valitsuse juurde äh, alla kuuluv institutsioon, instituut, kes äh, oleks pidanud minu meelest teadusliku käitumise eeskirjadest kinni pidama. tegemist on Saksa instituudiga, kes äh, mis puudutab äh, rehve ja rehvide ioniseerimist, äh, rehvitootjad rehvitootjad oma töös peavad ka lähtuma erinevatest eeskirjadest, kui me mõtleme REACH-i eel, tagasi REACH-i eelsele ajale ja mänguasjade direktiivile ja kui üks äh, nendest, ühte nendest ainetest äh, kasutatakse viiteväärtusena, aga tegemist on tegelikult sadade ainete kombinatsiooniga ja siis äh, jõutakse juba ju piirmäära tasemele sadade äh, ainete kombinatsiooni puhul. kasutades näiteks äh, rehvide või kummide tootmisel äh, teatavaid õlisid ja see mõjutab seda vähemat, vähimat mõõdetavat kogust, millest me lähtume, sama puudutab ka mänguasjaid ja ma arvan, et äh, sellised äh, mittekonkreetsed avaldused äh, on, on, on küll hukkamõistu väärt. mis puudutab mänguasjade direktiivi, siis meie lähtusime parimast, meie võtsime vastu parima võimaluse tulemuse ja tegime seda sellisel moel, et direktiivi saab põimida igal ajahetkel uutest teadusuuringutest tulenevaid äh, uusi põhimõtteid, nii et mänguasjad vastavad äh, parimatele ohutusstandarditele igal ajahetkel. E suur tänu ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad härra Schwab, kaks minutit. Äh, suur tänu, härra volinik, ma tahaksin tänada teid selle selge avalduse eest ja tahaksin tänada teid ka nende piirmäärade teema käsitlemise eest. iseäranis äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel tahaksin tänada proua Tysoniga, me tegime selles valdkonnas koostööd, äh, meie tahaksime, et me oleksime kaitstud kõigi ohtlike ainete eest, äh, me tahaksime, et kõrge ohutustase oleks meil meie jaoks tagatud ja ma arvan, et siinkohal on meie vastutus eriti suur, sellepärast et mängus on meie lapsed ja nende tulevik nagu te ütlesite, härra volinik, paari päeva pärast juba on äh, jõulud ja vanemate vanavanemad peavad teadma, milliseid lap-, mänguasju oma, oma lastele ja oma lapselastele osta. ja just nimelt äh, sellepärast äh, see, meil on see Järelevalveamet Saksamaal, kellel on ka omad kohustused, ma arvan, et omal ajal langetasime me õiged otsused, me rääkisime sertifitseerimisest kui üldkriteeriumisest ja me rääkisime sellest äh, limiitidest, piirmääradest ja selle puhul mittesobivusest. me rääkisime sellest aasta tagasi juba ja võib-olla te mäletate, et äh, siis ma palusin teilt, et et äh, komisjoni, teadusuuringute komisjon käsitleks seda küsimust ja seda ka tehti ja nüüd on tulnud uued teadusuuringute tulemused Saksamaal lagedale uute andmetega, näiteks Stuttgardi agentuur, kes räägib samuti käsitleb neid direktiivide piirmäärasid ja räägib viieteistkümne aasta vanustest piirmääradest, mida me rakendasime varem. ja ekspertide seisukohast on, on väga raske tegelikult hinnata neid määrasid. ühesõnaga, kolleegid, ma tahaksin öelda, et meil ei saa siin, me ei saa siin istuda käed rüpes ja öelda, et me ei mõista seda täpselt äh, ja seetõttu me ei taha otsuseid langetada. tegemist on äh, tõeliste ekspertidega, üks Saksamaa instituut, äh, kellel on oma seisukoht ja teisel on teine seisukoht, komisjon, palun teie tehke omalt poolt kõik, et need erinevad teadusasutused kokku tuleksid ja me saaksime lõpuks lõpliku põhjendatud teadusliku arvamuse, mis on ka õigustatud. aitäh ja proua Rapti, kaks minutit. igal aastal samal ajal, praegusel ajal, jõuluajal, teevad vanemad kõik, mis võimalik seoses oma laste kirjadega jõuluvanale, kus siis sisalduvad väikesed mänguasja tellimused ja üheks neist võib olla see väike mänguasi siin. see võib olla üks nendest saja neljast äh, Föderaalinstituudi poolt äh, seire läbinud mänguasjast Saksamaal mis jälgib siis mänguasjadega seotud riske. ma kuulasin volinikku ennist, kui ta mainis neid konkreetseid probleeme seoses selle instituudiga ja ma kuulsin, et ta süüdistas teadlasi. kuulsin samuti, et ta süüdistas liikmesriike, kes seire eest vastutavad. ma kuulasin kõike seda suure huviga ja nii kuulsin ma ka seda, mida ta meile väga ausalt ja korduvalt ütles, et iga varasem direktiiv, äh, iga, ütleme, järgnev variant äh, on äh, leidnud parendamist uue infoga, mis on siis hõlmatud uude direktiivi. nii et see põhimõtteliselt tähendab seda, et Föderaalinstituut tegi oma tööd hästi ja seda peame arvesse võtma. nüüd äh, see, mis puudutab kahe tuhande üheteistkümnendal aastal jõustuvat direktiivi, siis loomulikult me teame, et kemikaali osa jõustub aastal kaks tuhat neliteist ja me teame ka, et seitsmeteistkümnendal äh, detsembril pöörduvad kõik riigid komisjoni poole, esitamaks oma plaane turu seireks, mänguasjade turu seireks. ja need kõik on loomulikult seotud jõuluaegse turuga. ja see on kõik seotud meie laste tervisega, kes äh, meie ostetud mänguasjadega mängivad ja kok-, lõppkokkuvõttes on see meie jaoks oluline et me ei peaks igal aastal samal ajal pidama seda arutelu mänguasjade kohta, sest taoline arutelu peab toimuma ükskõik mis ajal, siis kui see on vajalik. eesistuja katkestab järgmiseks härra Kreutzmann ALDE fraktsiooni nimel kaks minutit. aitäh, proua president, härra volinik, kolleegid föderaalne äh, riskihindamise instituut on teinud avalduse, kus nad räägivad kantserogeensetest ainetest ja see on see ahaa põhimõte, mida nad äh, rakendavad nii madal kui mõistlikul moel saavutatav ja ma arvan, et seda toetavad ka teised fraktsioonid. nüüd, mis puudutab ähm, mänguasjade direktiivi valguses selle põhimõtte jälgimist, kas me räägime siin piirväärtustest, mida ületatakse ja samuti me palume, et volinik tagaks, et mänguasjade direktiivide rakendamiseni liikmesriikidel oleksid olemas õiged piirväärtused, nii et meil oleks võimalik kaitsta lapsi nende ainete eest, millega nad võivad mänguasjade kaudu kokku äh, puutuda. samuti direktiivis on põhimõte, mis räägib kemikaalidest, mis oma iseloomult võivad olla vähki tekitavad, võivad takistada inimeste arengut, et need ei oleks lubatud mänguasjades, sellele kutsub direktiiv üles ja loomulikult me peame tagama, et meie piirväärtused selle tagaksid, vastasel juhul oleks see kõik mõttetu järgmiseks meil kõigil on vaja tõhusamaid ja paremaid turu toimimise sätteid, sest tihti on tegu olnud liialdustega, vabandust, piirväärtuste ületamisega ja seetõttu on meil vaja paremat turuseiret. nii et me peame tagama, et me Euroopa Liidus tõesti kontrolliksime neid mänguasju, nii et erinevad tootjad peaksid kinni nendest väärtustest. järgmiseks kui me paneme paika madalaimad eh, piirväärtused, siis need peavad kehtima kõigi meile eksportijate suhtes. ma tean, et siin on ministeeriumid rääkinud toksilistest või mürgistest mänguasjadest, minu arvates see on kontraproduktiivne ja on tegelikult ähm, niisugune asi, mis meid ei aita, selline rahvuslik protektsionism ja see kehtib ka föderaalvalitsuse kohta. kõnelejad katkestatakse, järgmiseks proua Rüüle Roheliste nimel kaks minutit. mikrofon, palun. suur tänu, proua president jah, meie palusime seda arutelu läbi viia selleks, et oleks võimalik näha, mida on tehtud selle probleemi lahendamiseks või mida oleks võimalik teha probleemi lahendamiseks. kuid me nõustusime selle avaldusega, mis puudut-, me nõustume sellega, et see konkreetne avaldus raskemetallide osas on äärmiselt vajalik ja ma leian ka, et kantserogeensed ained või pigem, et vähijuhtumite arv laste hulgas on aastast kaks tuhat kuus tegelikult kasvanud ja me peame vaatama, kas need arvud, mis on meie käsutuses, on õiged ja kui nad on, siis me peame reageerima. seireorganisatsioon, kui see näitab, et direktiivi meetmed ei ole piisavad, siis me peame selle olukorra ära parandama, eriti mis puudutab konstrueerivaid aineid see on tehniliselt ähm, võimalik, nende ainete mitmekasu, mittekasutamine siis toodetes ja seitsekümmend protsenti mänguasjadest ei sisalda neid aineid või sisaldavad neid piirmäärast vähem. ja loomulikult, mis puudutab laste tervist ja ohutust, siis loomulikult tuleb paika panna konkreetsed piisavad piirväärtused. me oleme tihti üles kutsunud Saksamaad äh, turuseiret tõsiselt võtma ning vajalikke samme astuma. ja just seetõttu, kui tekib mingigi kahtlus seoses piirväärtusega, tuleb võtta vajalikud meetmed ja me loodame, et komitee menetluse kaudu on meil võimalik see asi lahendada. aitäh ja nüüd läheme edasi teiste kõnelejate juurde, kõigepealt proua Tyson, kaks minutit. suur aitäh, eesistuja. kindre. härra volinik, proua president, kallid kolleegid, laste ohutus, see on meie jaoks väga oluline, laste turvalisus, tegemist on meie kõige väiksemate tarbijatega, meie kõige väärtuslikemate tarbijatega ja seetõttu oleme me otsustanud võtta vastu mänguasjade direktiivi, meil oli äh, suurepärane koostöö nõukogu ja nõukogu komisjoni ja komisjoni talitusega ja ka nõukogu eesistujaga ja koostöös Euroopa Parlamendi kõikide fraktsioonidega õnnestus meil esimese lugemisega äh, tulemuseni jõuda. me jõudsime, me olime kõik veendunud, et meil peab olema maailma kõige rangemad äh, ohutusstandardid ja samas äh, see meie, meie tegevust jälgiti huviga ka Ameerika Ühendriikidest ja Hiinast. me arutasime ka sertifitseerimist kolmanda äh, organisatsiooni poolt, me rääkisime siin, siin raskemetallidest ja täieliku keelu kehtestamise võimalusest äh, eranditega. tegemist on direktiiviga, millel on üleminekuperiood, aga äh, üleminekuperiood on äh, lühem kui see, mida tööstus meilt nõudis. ma tahaksin juhtida veel tähelepanu sellele, et me oleme võib-olla unustanud päris ära, kus me elame või et siis on äh, meil rohkem võimalusi erinevate uuringu tulemustena, tulemustega kursis olla või et äh, meil on võimalusi äh, erinevaid mõõtmistulemusi esitada, ma arvan, et komisjon siin peaks ohjad enda kätt näeva uurima, kuidas asjad tegelikult on, kui on tegemist piirmäärade ületamisega, siis peame me panema, proovima oma järelevalveametit, me peame vaatama, kas meie sätteid, meie eeskirju rakendatakse ja kui turujärelevalve on piisav, siis me peame konkreetselt välja ütlema rahvale, et ei ole mõtet muretseda muude asjade üle. suur tänu, proua president, ja suur tänu ka härra volinik teile selle sissejuhatava sõnavõtu eest. kui ma õigesti teist aru sain, siis kannatate hoolt selle eest, et viiakse, et käivitatakse uurimus selle üle, kas tõesti on laste mänguasjades liiga palju mürkaineid Saksamaal, nagu uurimused näitavad. ja kui see on tõsi, siis äh, väga tore. Äh, me peame siin kiiresti tegutsema, see on äärmiselt oluline äh, olukordades, kus võib meie laste ohutus ohtu sattuda, me peame siis tegutsema ja meie hindame kõrgelt seda, et komisjon välkkiirelt pöördub jälle meie poole ja annab meile aru sellest, mis on toimunud ja kas tõesti oli sellel jutul tõetera sees aga ma tahaksin rääkida siin pehmendavatest ainetest äh, mänguasjades ja pehmendavate mänguainete puhul on äh, mitmeid teadlasi, kes on öelnud, et äh, tegelikult ohutuid piirmääri ei ole, ainus, mille puhul me saame kindlad olla, et nad on ohutud, on see, kui tegelikult selliseid pehmendavaid aineid üldse pole. ja ma arvan, et me peaksime selle üle järele mõtlema ja võib-olla selles valdkonnas küll eeskirjad rangemaks muutma, sellepärast et uues mänguasjade direktiivis minu meelest see asi ei ole piisavalt hästi käsitletud. ja siis üks teine asi. poolteist kuud tagasi äh, esitati meile üks uurimus komisjoni poolt ja see puudutas uut äh, turu järelevalvet ja kuidas äh, neid põhimõtteid uutes liikmesriikides ellu viiakse. ja tõsi on, et liikmesriigid peavad tagama turu järelevalve toimimise, aga selgused, hoolimata sellest, et reeglid on nüüd rangemad, on ainult kaks liikmesriiki otsustanud turule järelevalvele eraldada rohkem rahalisi vahendeid. me peame selles puhul, puhul midagi eda-, ette võtma, sellepärast et just nimelt turu järelevalve aitab meil takistada seda, et me kuuleme selliseid lugusid ähm, ohtlikest mänguasjadest, mis on jõudnud turule, nii et äh, komisjon, palun kandke hoolt, et midagi ette võetaks. aitäh, järgmine kõneleja, proua Hett, kaks minutit suur tänu, tahaksin kasutada võimalust äh, tänada volinik Verhoigenit, te olete tulnud siia kaambrisse, meie kotta, et äh, parlamenti teavitada selles küsimuses, millega on seotud väga suur vastutustunne, nimelt meie laste ohutus ja tervis. tahaksin äh, küsida teilt mõned küsimused, siis kui te rääkisite läbi esimesel lugemisel konkre-, sel konkreetsel teemal, pidades silmas ka mänguasjade täiskogu hääletust, siis teile kindlasti meenub, et teatud fraktsioonid osalesid nendel läbirääkimistel ja me panime paika, et meil oleks näiteks müra piirmäärad ja me tulime välja teatud detsibellide tasemega ning komisjon ütles, et see on liiga kõrge. ja te ütlesite, et te tulete välja standardiga, mis on maksimaalne aktsepteeritav tase nii pikkade kui lühikeste helide jaoks. ja ma tahaksingi küsida, millised on teie edusammud selle konkreetse mm, dokumendi osas, tagamaks siis, et äh, mänguasjad ei kahjusta laste kõrvu. millal saavad paika selle valdkonna standardid, samuti tahaksin tõstatada küsimuse hoiatussiltide kirja suurusest, raport, äh, sest seal peaks olema samuti standardiseerimine, mida komisjon kavatseb selles osas teha, millal võime neid standardeid oodata? näiteks selle minimaalse kirjatähe suuruse kohta. aitäh ja nüüd läheme vaba mikrofoni juurde. proua Hanslik, üks minutit. mänguasjade ohutus on, pakub meile suurt huvi, eriti nüüd enne jõule, kui me otsime pisikestele kingitusi viimane kord minu arvates me võtsime vastu väga hea lahenduse selleks, et tõsta mänguasjade ohutust. aga me peame nüüd ootama, millal need tulemused rakenduvad, igal juhul ma ootan, et need kujuneksid positiivseks, eks tahaksin tänada komisjoni nii-öelda selle mänguasjade roadshow korraldamise eest, sest see on väga hea võimalus edendada neid direktiivi soovitavaid tulemusi. aga novembris äh, otsustasid Ameerika ametkonnad tagasi kutsuda beebihälle üle miljoni tüki ja neid kutsutakse tagasi ka Kanada turult. ja tegelikult nendega puutuvad ju lapsed tihedamini kokku kui äh, mänguasjadega ja sealtkaudu tahaksin kuulda härra voliniku reaktsiooni, kas meil on nende hällidega kõik korras? aitäh ja järgmine kõneleja proua Paiskerber. suur tänu, austatud volinik, ma tahtsin teid tänada teie väga selgete sõnade eest, on väga oluline öelda, et mänguasjade direktiiv on suureks parenduseks me laste kaitsmisel ja et meil oleks tõesti kõige rangemad reeglid selles osas, kogu, rangige rangemad kogu maailmas. Te mainisite mm, riskihindamise agentuuri uuringuid ja nüüd me peame endalt küsima, kas instituudil on õigus oma konkreetse avaldusega või mitte. igal juhul peame me väga hoolikalt seda analüüsima, kuna siia on segatud laste kaitsmise küsimus ja tahaksin äh, teid selle konkreetse probleemi selgitamise eest äh, väga tänada, kuid minu arvates peavad asjad kiiremini liikuma. Te ütlesite, et järgmisel aastal või äh, järgmise aasta keskpaigaks ja te rääkisite loomulikult teaduskomitee tegevuse mm, tulemustest, aga meil on vaja neid tulemusi ja seda sisendit nii kiiresti kui võimalik ja on vastuvõetamatu, et Föderaalne Instituut tuleb nii hilja selle infoga välja. aitäh ja järgmine kõneleja, härra Papa-Nikolau. viimasel paaril aastal oleme me registreerinud mitmeid juhtumeid, eelmisel aastal oli kolmkümmend kuus last, kes vajasid kohest kirurgilist sekkumist seoses ohtlike ainetega mänguasjadel. eelmisel aastal tuli Ameerika Ühendriikides välja raport, mille kohaselt terve kolmandik ringluses olevatest mänguasjadest äh, sisaldab äh, ohtlikke aineid ja seetõttu see uus CE märgistus ei ole mingi tagatis. see antakse peale suhtelist seiret äh, mänguasja tootja puhul ja mitte tootest võetud analüüsi alusel, seetõttu ei saa me võtta enesestmõistetavalt selle konkreetse mänguasja ohutust nii et kui lapsed äh, peavad leppima nende mänguasjadega ja olema õnnelikud nende üle, mida jõuluvana toob, siis on vaja, et oleksid paigas ranged kontrollid ning rangemad äh, reeglid kui praegu. aitäh! ja nüüd annaksin sõna veel kord volinik Verhoigenile aitäh, äh, proua president, mu daamid ja härrad. mul on hea meel näha, et äh, selles debatis oleme äh, paljuski ühes nõul ja paar kommentaari. me räägime ühest teadusinstitutsioonist, nimelt Föderaalsest riskihindamise instituudist. ja mis mind rabab, on see, et mis puudutab ka teatisi üldsusele komisjon või teised Euroopa institutsioonid, meid ei ole informeeritud sellest tänase päevani. ma ei tea, kas me saame seda hukka mõista, võib-olla saame esitada küsimuse võib-olla, kas peaks seda, kuid-, kuidas finantseeritakse seda institutsiooni, äh, tõenäoliselt föderaalvalitsus praegu seda uurib ja usun, et meie instituut peab tegelema suhtekorraldusega, see on väga oluline nende jaoks, selle jaoks, et teada, millised on siin leiud, informeerida ka kõiki teisi nendest leidudest, mis nendeni on jõudnud. võib-olla minust valesti aru saadud, tahan ühte asja selgitada. isegi kui me loeme midagi ainult ajakirjandusest, see võib siiski olla viiteks, et on tegemist uue teadusavastusega ja olen selle informatsiooni esitanud juba teaduskomisjonile. sest äh, teie palusite mul ju seda lõpuks teha. kui ma saan viite, et võib-olla uusi teadusavastusi, mis puudutavad mänguasjade ohutust, piirväärtusi, neid, mis meil olemas on, niipea kui ma midagi taolist avastan, edastan selle informatsiooni äh, teaduskomisjonile, kuid lubage mul selgitada ühte asja väga selgelt Te ei saa eeldada, et mina ja mina ei saa eeldada, et teie eh, peaksime vaidlusi teadlastega. Teie ja mina ei saa seda teha. ainus, mida me öelda saame, see on meetodite küsimus, kui asi puudutab seda, kuidas teatud väärtusi mm, mõõta. meil on parlament, meil on komisjon, meil on nõukogu, kõik kolm organit on selle teemaga tegelenud, sa oled saanud ühe Saksa institutsiooni arvamuse, aga mitte ükski teine Euroopa teadusasutus seda arvamust ei jaga. kui teie arvate, et on minu kohustus, minu ülesanne järgida vaid ühe instituuti, institutsiooni äh, arvamust ja mitte arvestada teiste arvamust, siis palun nii ka öelge aga mina isiklikult ei ole valmis sellist vastutust võtma, ma arvan, et seda te või, seda ei saa ka eeldada ehk kui, kui tekivad uued leiud, siis kinnitan teile, et protsess käivitatakse. üks sõnavõtjatest. ma kahjuks ei mäleta, kes. proua Paits-Kerber seda tuleb natuke kiiremini teha, me ei saa asju teha kiiremini kui praegu, me teeme seda nii kiiresti kui võimalik on, see on väga keeruline, meil on vaja teste, meil on, võib-olla te ei tea seda, aga me võib-olla peame kontrollima või testima neid asju loomade peal, on võib-olla ka teistsuguseid eksperimente vaja selleks, et saada mingisuguseid tulemusi, ei ole võimalik tagant sundida teadust, et test saaks tehtud teatud aja jooksul, ma kardan, et see lihtsalt ei ole võimalik ja ma väga vabandan, seda tule, sellega tuleb lihtsalt leppida. teaduskomisjon ütles, et järgmise aasta keskpaigaks suudavad nad välja tulla põhjendatud teaduslike seisukohtadega, sellel alusel tegutseb ka komisjon, tegutseme kohe, teeme uusi ettepanekuid, kui selleks vajadus on, kui tuleb välja, et tõepoolest on paikapidavaid uusi leide. proua Kreutzmann. ALARE eh, põhimõte minu arvates on meie jaoks selge, mõistetav ja see on ka põhjus, miks me oleme jõudnud nendele järeldustele, millele me jõudsime. Äh, proua Rüüle, te ütlesite, et me oleksime pidanud ajakirjanduse poole pöörduma varem. Teid võib-olla üllatab, et ma seda ka tegin ja see, mida ma täna õhtul teen Euroopa Parlamendi ees, mida ma ütlen selles kojas, ma tean, et seda kajastab Euroopa meedia, Saksa meedia, ma tegin väga rahulik kokkuvõte sellest olukorrast. mõnikord ma ei tee väga, kui ma asju, väljendan asju rahulikult, siis Saksa ajakirjandus seda ei kajasta. asi põhineb faktidel ja loomulikult need tekstid saavad teile kättesaadavaks mis puudutab meie seadusandlust, siis meie seadusandlus on maailma kõige rangem ja võime selle üle väga uhked olla. ning komisjon? komisjonist ei sõideta üle mitte keegi teine ei suuda ületada komisjoni, kui asi puudutab mänguasju, me tahame hoolitseda selle eest, et turvalisus on kõige kõrgemal võimalikul tasandil. ma tahan ka proua Schoedemergeriga nõus olla, see on kohustus liikmesmaade tasandil, nemad peavad oma järelevalvetöö ära tegema ja seda ei saa kahtluse alla seada, ma olen teiega täiesti nõus. rakendamine on ülitähtis, olen teiega selles ka nõus ning oleme selleks ka ettevalmistusi teinud ja proua, proua Heidi viimane küsimus, hästi oluline, mis puudutab meie standarde erinevad valdkonnad, mainisin siin vist kahte näidet, rääkisite mürasaastest või, või ohust läbi müra. lubage mul teile öelda, et Euroopa standardiseerimisorganid on saanud nüüd dokumendid, töötavad nende kallal. mõnikord tulevad erinevad standardid, ei saa eeldada, et nemad lepivad selles kõiges kokku nädala või paari kuuga. sinna läheb aega, lihtsalt see nõuab aega kõik need standardid, millest me täna oleme rääkinud, käivad järelevalveprotsessi alla, neid vaadatakse üle, kontrollitakse ja neid tutvustatakse ka meile. ja on vajalik, et meie kodanikel oleks võimalus võrrelda erinevate toodete vahel, nii et turujärelevalvet saaks tugevdada. viimane punkt, millest ma tahaksin täna, täna siin rääkida, ohutusprobleemid, mis on üles kerkinud USA-s räägime mänguasjade direktiivist, mitte mingisugusest üldisest tooteohutuse direktiivist. Äh, ma ei tea, mida me peaksime ameeriklastega tegema, aga Euroopas on olemas direktiiv, mis puudutab toodete üldist ohutust ja see süsteem on osutunud tõhusaks ja tõestanud oma väärtust. kui on mingisugust kahtlust äh, toodete ohutuse üle Euroopa turul, siis tänasel päeval võime lihtsalt oletada ja eeldada, et kõik liikmesmaad saavad informeeritud, kui on probleem, siis informeeritakse kõiki liikmesmaid ja komisjon astub sellekohaseid samme. tänan teid! suur tänu, volinik Verhoigen, ütleb president, sellega äh, lõpetame debati. kallid kolleegid, järgmine täiskogu toimub homme, viieteistkümnendal detsembril kella üheksast kella üheni, kella kolmest kella kaheksani ja kella üheksast keskööni. päevakorra olete